ja teistel ametivõimudel teha oma tööd. loodame, et see kõik aitab kaasa terrorismi ohu vähendamisele Hispaanias. suur tänu. ja nüüd on üheminutilised kõned läbi ja järgmine päevakorrapunkt puudutab proua de Kaiseri raportit Sahara taguse Aafrika tervishoiusüsteemide ja ülemaailmse tervishoiu kohta. kõigepealt proua de Kaiser, neli minutit. suur tänu, proua president, mul on ka hea meel, et härra volinik on veel siin. minu raport tegelikult tugineb Euroopa Komisjoni teatisele tervishoiu olukorra kohta üldiselt, aga ma soovisin läheneda teemale ühest teatud kindlast aspektist ja rääkida Aafrikas äh, arenevatest tervishoiukindlustusseltsidest. peab ütlema, et vaatamata kogu rahvusvahelisele abile on tervishoiu olukord ikkagi väga, eh, väga halba Aafrikas, olgu siis eh, finantskriisi tõttu või, või kliimamuutuste tõttu või halbade juht-, Äh, riigijuhtide tõttu, mitmesuguste ähm, ahvatluste tõttu, mis, äh, mis tegelikult pärinevad Aafrikast endast ja äh, loomulikult kõik on sellele, selleni viinud, et, ähm, et levivad sellised haigused nagu AIDS ja malaaria ja nii edasi olukord on katastroofiline. seetõttu tahaksin rõhutada, kui tähtis on vabaühenduste ja kiriku tegevus, kelle tegevus on märkimisväärne, eriti konflikti piirkondades, aga see kõik ei ole jätkusuutlik, see ei anna meile pikemas perspektiivis küsimustele vastust, seetõttu äh, see ei aita suurte äh, epideemiate, tuberkuloosi, AIDSi vastase võitluse puhul kaasa ühest küljest on meil küll äh, tunne, et me kindlatele fondidele anname raha ja see aitab meil paremini toime tulla haigustega, aga tegelikult me reageerime ainult osale probleemidest, sest Aafrikas ei ole praegu infrastruktuuri, ei ole ähm, ei ole äh, kättesaadavat arstiabi, ei ole joogivett ja nii edasi. seetõttu on vaja tähelepanu pöörata uutele liikumistele, mis on tekkinud nimelt eh, vastastikuse abikassa tekkimisele Aafrikas. niisuguse, niisuguse vabatahtlike kindlustussüsteemide mõte on tervishoiuteenuseid pakkuda, loomulikult nad ei ole autonoomsed, need seltsid, nad ei suuda eh, ravimitele ligipääsu ja tervishoiuteenuseid ise finantseerida, seetõttu on vaja eh, täiendavaid toetusi ja selle kaudu nad võimaldavad tagada teatud tervishoiuteenuste ja ravimite jõudmise eh, kodanikeni. tegemist on nii-öelda kogukondliku dünaamilise algatusega, muidugi on on ka need süsteemid väga erinevad, on naisorganisatsioonide kindlustusseltsid, on, on kogukondlikud kindlustusseltsid ja nii edasi. aga võib-olla ühel päeval suudavad nad ka iseennast ära elatada, kui e, e, need, need süsteemid saaksid või saavad e, eksisteerida ainult siis, kui nad tegutsevad horisontaalselt, nimelt kellegi tööõnnetuse puhul või, või kirurgilise ähm, kirurgilise sekkumise puhul ei ole mõtet abi anda, kui, kui haiglat pole või, või abist rääkida, kui ei ole haiglaid. seetõttu on vaja toetada neid kindlustusseltse, kuid tuleb horisontaalselt ka eh, nii-öelda eh, elementaarsete tervishoiuteenuste infrastruktuuri toetada, me nimetame horisont-, neid tervishoiu, elementaarseid tervishoiuteenuseid horisontaalseteks teenusteks, need aitavad eksisteerida ka just nendel vabatahtlikel tervisekindlustusorganisatsioonidel. Äh, siin räägitakse ka äh, taasteterv-, tervisest ja see punkt on ka minule väga südamelähedane, kõigest ma küll rääkida ei saa. tänan. suur tänu, äh, ma näen, et kaks sõnavõtusoovi on ka saalis selle raporti kohta. härra Rinaldi, palun. Eh, suur tänu, proua president. kolleegid. proua de Kaiser rääkis peaaegu kõik juba ära. mina tahaksin kasutada oma aega selleks, et rääkida Luanda lapsest, kellega ma kohtusin kahe tuhande üheksandal aastal, kui ma osalesin seal AKV assamblees. see laps suri, oli suremas oma ema kätel Kesk-Angola haiglas ja seda alatoitumuse tõttu see oli riik, mis korraldas Aafrika riikide karika jalgpallis. aga paraku pole tegemist üksikjuhuga Luandas. ka paljud noored emad surevad toiduvähesuse tõttu, mistõttu lapsed jäävad täiesti omapäi see on kristlikust vaatenurgast tõsine patt ja poliitikute poolt vaadates tõsine tegematajätmine. ja sealsed poliitikud peaksid samuti mõtlema, miks on varad nii ebavõrdselt jaotatud. seega ma pühendan oma sõnad nendele varasurnud lastele. suur tänu selle sõnavõtu eest ja nüüd proua Zaborska proua president, härra volinik. vaatamata teatud reservatsioonidele selle raporti suhtes tahaksin ma õnnitleda kolleeg Veronique de Kaiserit. ta on juba varemgi korduvalt näidanud, et ta tunneb ennast arengupoliitikas kodus olevat ja ta tunneb tõesti kaasa tingimust, inimestele, kes elavad kohutavates tingimustes. Sahara taguses Aafrikas on olukord jube mul on kahju sellest, et ei nõustutud mõningate minu muudatusettepanekutega. me räägime sageli Kairo või Pekingi konverentside järeldusdokumentidest, ma viitasin nendele, aga need, sellega ei nõustutud, sest mõningad kolleegid arvavad, et teatud lõigud ei ole vastavuses Euroopa reproduktiivse tervisealase poliitika põhimõtetega. me peame arvesse võtma siseriiklikke eripärasid Sahara taguses Aafrikas. inimeste tervislik olukord seal halveneb järjest. viimane kõneleja, härra Mikolatšik. suur tänu, proua president. armas volinik. kolleegid. universaalne inimõiguste deklaratsioon kuulutab ka naisõigusi ja õigust toidule. see on otseselt seotud õigusega elu, elule ja seda tuleb eelkõige Sahara taguses Aafrikas silmas pidada. Euroop-, ma tahaksin meelde tuletada, et Euroopa Liit aga ei peaks reklaamima aborti kui õigust, sest sellist nii-öelda õigust ei ole tunnustatud üheski rahvusvahelises dokumendis inimõigusena, otse vastupidi. Euroopa Liit inimõiguste kaitsjana üle maailma peaks kaitsma emade ja laste elusid, edendama neid ja leidma viise, kuidas kaitsta elu üldse. ma tahaksin veel kord rõhutada, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid ei kaasa kaubanduslepingutesse sätteid, mis lubaks, mis võimaldaks äh, inimestel juurdepääsu põhi, elementaarsetele ravimitele ja seetõttu inimesed seal surevadki, suur tänu. härra Barnier, palun lõppsõnaks sõna, suur tänu, proua president, äh, härra Piibalks, minu kolleeg ei saa ise kohal olla ja tema nimel ma siis täna sõna võtan äh, ja mõned märkused ja kommentaarid tooksin ausalt öeldes komisjon ju alati on parlamendile kättesaadav ja mul on väga hea meel, et proua de Kaiser selle teema täna esile tõi, sellepärast et see asi huvitab mind väga palju isiklikult. proua de Kaiser, te teate, et mina olen ju siseturuvolinik, kuid ei ole sugugi juhuslik, et äh, oma visiitidel kõikidesse pealinnades kõikidel nädalatel ja ka Ameerika Ühendriikidesse visiidile tehes äh, Äh, sellepärast et see puudutab ka ju Atlandi-ülest mõõdet. Äh, käisin ma juba juulikuus Adida- äh,, Addis Abebas äh, selleks, et kohtuda Aafrika liidritega. meie töö on ju ühine ja juba aastaid oleme nõudnud uut partnerluspoliitikat meie kahe suure mandri vahel. ja üsna mitmes äh, teemas. loomulikult majanduskriis äh, on praegu kõige olulisem küsimus, kuid mis puudutab siis meie äh, turgudevahelist koostööd äh,, rahapesu äh,, finantsraamistik äh,, võitlus, äh, mida ma tahaksin pidada hüperspekulatsiooni vastu äh, põllumajandustoodete osas, esmase tooraine osas, sellepärast et väga paljud Aafrika riigid sõltuvad praegu impordist toiduainete puhul. ja ühesõnaga, käisime siis kolleegidega sellel visiidil just nimelt selleks, et äh, tihendada meie koostööd. ma lisaksin äh, veel selle, et nii härra Piibals kui ka mina ise tervitame kõrgelt selle raporti kvaliteeti. me ei räägi muidugi arenguriikides mitte ainult Aafrikast, alles hiljuti ma käisin Haitil muuseas paar nädalat tagasi jätkuvisiidil siis proua Georgieva, härra Piibalski ja proua Ashtoni visiidile ja tuleb tunnistada, et äh, kõige vaesemate riikide seas äh, on tõesti äh, tõsiseid probleeme tervishoiusüsteemidega. kolmkümmend miljonit inimest sureb arenguriikides igal aastal enne oma õiget aega, tihti põhjustel, mis oleksid väga selgesti eemaldatavad vaatamata sellele, et eh, Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriik on väga palju raha selleks eraldanud. kaks protsenti eh, sõja, sõjalistest kulustest eh, et kaks protsenti eelarvetest kulutakse sõjaväele ja ainult alla protsendi tervishoiule, minu meelest on see vastuvõetamatu ja seega meie süsteemid peaksid olema jätkusuutlikud ja kaasavad ja tervishoid on küll õigus kõigile, kuid nagu seda on ka majandusareng. tervishoiusüsteem, kus äh, kodanikule panustatakse vähem kui kolmkümmend eurot aastas, mm, äh, see on viis korda vähem kui Euroopa Liidus ei saa olla kunagi jätkusuutlik, need inimestel ei ole seega juurdepääsu esmastele ravimitele, ei ole tagatud võrdne juurdepääs tervishoiule üldse. ja ma tahaksin härra Piibalksi sõnul öelda, et me kavatseme jätkata oma jõupingutusi, aidata arenguriike ja neid kolmandaid riike, kellel seda kõige rohkem on vaja Euroopa Komisjoni jaoks on tervishoiusüsteem ja meie välistegevuses väga oluline mõõde. me oleme selle võtnud oluliseks prioriteediks dialoogis kolmandate riikidega ja proua Zaborskale ma ütleksin veel, et need kolmandad riigid ju kõik ei ole ühesuguses olukorras, nagu te ütlesite, neil on, nende vahel on väga suuri erinevusi äh, arenguriikide ja kõige vähem arenenud riikide vahel Aafrikas me peame toetama seda kontseptsiooni ja komisjon on aktiivselt tegutsema asunud, võtnud ülemaailmseid samme näiteks võitluses HIV ja malaaria vastu, aga ka teisi väiksemaid samme nii eva-, avaliku kui erasektori läbi ja, ja äh, proua de Kaiser viitas siin väga õigesti vabaühenduste tublile tööle, nii näiteks nagu Haitil ma ka nägin, nende roll ei ole mitte ainult märkimisväärne, vaid äh, ka ka määrava tähtsusega, kuivõrd avalikus, avalik sektor ei suuda praegu teha seda, mida nemad suudavad teha. sotsiaalpoliitika ja tervishoiupoliitika on muidugi väga olulised selleks, et saavutada riikide arengus väga konkreetseid lahendusi nii Euroopas kui ka arenguriikides. kui me piira, piiruksime ainult nende vahenditega, mida annab Euroopa Liit, siis sellest muidugi ei piisa. meie poliitikud peavad olema koherentsed ka teistes valdkondades, näiteks nagu ränne, äh, immigratsioon, migratsioon või äh, ravimipoliitika. Äh, vähemalt need poliitikad ei peaks lammutama seda, mida me oleme saavutanud nende inimeste aitamiseks, kellel seda kõige rohkem vaja. ma tooksin veel välja kaks märkust proua de Kaiser, mis selle võib-olla huvi pakuvad kõigepealt ühisturuakt, mis peaks tulema välja kahekümne seitsmendas, kahekümne seitsmendal oktoobril, ma tahaksin seal toetada äh, seda, et kujuneks välja Euroopa sihtasutuse mõte. me peame julgustama Euroopas selliseid struktuure ja vabaühendusi, sotsiaalseid ettevõtteid, lihtsustama nende tööd öö, äh, kõige vaesemates riikides või arenguriikides, eriti just nimelt tervishoiusektoris ja veel üks äh, valdkond, äh, millega ma praegu tegelen, nimelt äh, võltsingud ja järgmise aasta sügisel peaks tulema ettepanek siis võltsingute ja piraatluse vastase võitluse osas, seal on üsna mitu peatükki, kus me keskendume tehnoloogiale selleks, et võltsitud tooteid välja selgitada, siis samuti koolitusmeetmed tolli äh, personalile Euroopa Liidu välispiiridel, kuid kindlasti ma tahaksin sisse ka peatüki koostöö kohta nende riikidega, kust need võltsitud tooted tulevad. Äh, ja sealhulgas ka siis ravimid äh, läheks sinna alla, võltsitud ravimid, nii et meil kindlasti tekib võimalus sellest veel rääkida tõin teile siis selle ülevaate, Euroopa Liit äh, võttis vastu äh, järeldused meie rolli kohta äh, maailma tervishoius. nagu ma ütlesin, et meil ei ole piisavalt praegu arenguabivahendeid, sellele viitab ka teie raport ja seega teie sõnad on täiesti õigustatud. meil on erinevaid rahastamisvahendeid, need on killustunud, igal meetmel on oma puudused ja eelised, meil ei ole ük-, ühest lahendust kõikidele see ei ole ka võimalik, sellepärast et tingimused on erinevud, erinevad ka erasektori panus praegu ei ole piisav selleks, et tagada võrdne juurdepääs tervishoiule kõigile ja seega on väga oluline just nimelt avaliku sektori roll seadusandluses ja tervishoiusüsteemide rahastamises selleks, et tagada või kindlustada selle võrdsus printsiibi ellurakendamine ja kaasatuse printsiibi rakestamine. ootame teiepoolset toetust selleks, et eh, saada see töö kindlamatele alustele eh,